aga kui liikmesriigid on rak-, rikkunud reegleid, siis tegelikult mingit sanktsioonile kohaldatud ei ole ja või on sanktsioonid olnud liiga nõrgad ja viimasel viiel aastal on meil olnud lisaks veel Kreeka kriis ja see ei puuduta mitte ainult Kreekat, vaid kõiki kodanikke ja meie demokraatlik kohustus on nüüd tagada, et me õpime sellest kriisist ja tuvastame põhjused, vaatame, mis toimus, kelle huvid siin olid mängus ja meil ei ole vaja mingisuguseid raporteid koostada, vaid meil on vaja põhjalik uurimine läbi viia ja asju omade nimedega nimetada. kuidas tagada, et tõesti kinni peetaks eelarve puudujäägi eesmärgist ja valitsuse võlakoorma eesmärkidest? ei saa nõrkadel alustel edasi tega, tegutseda, eelarvereeglitest peab kinni pidama ja tegema seda äh, järjekindlalt, eh, energiliselt, läbipaistvalt ja tähtis on, et meil oleks süsteem, mis sisaldaks eh, automaatseid sanktsioone ja tugevamat kontrolli. kuidas Rahandusliidu baasi tugevdada, selle kohta väga suure huviga ootan, mida komisjon ütleb. okei okay., eh, köszönöm szépen, szeretném megadni a szót Bart Vulkart. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Burkhard Palts kaheks minutiks. suur tänu, proua president. aastal kaks tuhat üksteist stabiilsuse ja kasvu pakt tugevnes oluliselt ja Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon üheskoos saavutasid selle, et liikmesriigid enam üksi ei otsustanud komisjonil tulid suuremad õigused ja nüüd on vaja tagada, et komisjon ka täidaks neid õigusi, järgiks neid. ja kriis näitas, et reeglitest korralik kinnipidamine äh, on tähtis selleks, et majandus- ja rahaliit ellu jääks. jah, meil on vaja õppida toimunud kriisist ja komisjonil on eriti kõrge vastutus, suur vastutus kanda ja me tahame komisjonile seda vastutust meenutada. stabiilsuse ja kasvupakti reeglitest peavad kõik liikmesriigid ühteviisi kinni pidama, ei ole väikseid ja suuri, kui eh, kõneks on eelarve puudujääk, arvud on arvud. ja isegi kui asjad on pea peal, peab nii jääma me mõistame jah, et tähtis on majandusanalüüsid äh, kõigepealt läbi viia, me tahame, et hinnangud ka kõik, mis antakse, avalikustatakse ja esitatakse komisjonile, liikmesriikidele, me tahame, et sõltumatud analüüsijad oleksid meil äh, ja need analüüsid oleks sõltumatult kõikides liikmesriikides ühteviisi läbi viidud, nii et me kutsume üles komisjoni, kas teie olete valmis olema neutraalseks eelarvete kontrolliks eh, ja vaatama, kas peetakse kinni stabiilsuse ja kasvu paktist, sest ainult nii on meil võimalik tagada eh, raha ja majandusliidu stabiilsus. suur tänu mina tahaksin äh, paluda vaikust, kell kaheksa hakkab meil hääletamine, aga selle ajani ma palun äh, üritame selle päevakorrapunkti läbi võtta. nüüd annan sõna härra Urtasunile kaheks minutiks. Eh, suur tänu ja minu fraktsioon tahab teada, millised on need äh, kasu- ja stabiilsuspakti rakendamise kriteeriumid ja millised on läbipaistvusmeetmed, siin on väga palju probleeme, paljud fraktsioonid on selle küsimuse juba esitanud, sest nad tahavad, et see stabiilsuskasvupakti rakendamine oleks jäigem, aga mis siis, kui äh, reeglite tõttu me ei saa eesmärke saavutada, siis mõnikord ei ole võimalik kõigist reeglitest kinni pidada. ehk siis me peame mõtlema selle peale, kui suur paindlikkust me selle pakti raames lubame, sellepärast et äh, sageli kasutatakse äh, paindlikkust selleks, et legaliseerida de facto olevat olukorda tekib selline õiguslik tühimik, aga see ei ole ju selle eesmärk, nii et nüüd see paindlikkuse teatis, ma loodan, et sellega komisjon suudab ka olukorda parandada. loomulikult reeglid peavad olema selged, komisjon on selgitanud, kuidas see kriteeriumidele vastavus toimib, aga ikkagi on väga palju küsimusi, millist metoodikat kasutatakse majandusanalüüsiks eh, stabiilsuskasvupaktis, see on väga oluline küsimus, võib-olla komisjon võiks selgitada miks on eh, see ülevalt alla või alt üles suhtumine liikmesriikide reformide suhtes ja kolmas küsimus, milline, millist analüüsi kasutasite selleks, et riigipõhiste soovituste osas näiteks eh, viitan siin kuuspakile ja viimane küsimus. millal pakub välja komisjon õigusliku arvamuse äh, kaks tuhat viisteist kaksteist äh, stabiilsuskasvupakti määrus, määruse äh, juurdepääsetuse dokumendi juurde, see on väga oluline ka, aitäh. Thank you uh,, next speaker is Mr. järgmisena saab sõna härra Zanni, kaks minutit. Grazie suur tänu, proua president. mina lähtuksin ühest analüüsist, mis ei ole minu oma, aga ma olen sellega täiesti nõus. detsembris lugesime ühte esseed, kus üks ülikooli professor ja endine minister, professor Guarino, tõi välja mitmed põhjused, mis on eh, Euroopas selle kriisi põhjustanud. ja üks põhjus ongi just see stabiilsus- ja kasvupakt, sellepärast et eh, see seab eh, liikmesriikidele absurdsed reeglid ja absurdsed kohustused eelarve osas, mis ei ole absoluutselt kooskõlas eh, aluslepingutega. nii et eh, on ette näha see, et liikmesriikide eelarve peab olema tasakaalus või peab olema ülejääk, aga ei võta arvesse absoluutselt praegust kriisiseisu. stabiilsuse kasvupakt selle läbivaatamine kaks pakk ja kuus pakk ja lisaks veel fiskaalkompakt ei võta üldsegi arvesse äh, majanduskasvu võimalusi, mis liikmesriikidel on, nõutakse eelarve tasakaalu, äh, see ei tas-, see ei garanteeri majanduskasvu ja arengut. me peaksime ikkagi lähtuma Euroopa Liidu aluslepetust, Maastrichti kriteeriumitest, mis võimaldavad Eh, liikmesriikidel võtta ka laenu selleks, et tagada majanduskasvu ja seda teatud piirides. seetõttu mina küsin komisjoni käest, kuidas te tõlgendate seda vastuolu ja kuidas te kavatsete selle küsimuse lahendada? mina saan praegu aru, et reegleid võib tõlgendada mitut moodi vastavalt sellele, kuidas on poliitiline huvi. Neid reegleid on rikkunud juba Prantsusmaa ja Saksamaa siin suletakse silm, silmad hea meelega ja vaadatakse läbi sõrmede. näiteks äh, Saksamaa eelarve ülejääk, sellele vaadatakse läbi sõrmede. aga võrdsed ei ole siin äh, need, kes on äh, tugevad ja need, kes on nõrgad. järgmisena saab sõna Elisa Ferrara, kaks minutit. suur tänu, proua president, head kolleegid jah, see paindlikkuse teatis, mille komisjon välja andis äh, seoses stabiilsuse kasvupaktika, paljud inimesed tahavad meid panna uskuma, et äh, see varjab majandusjuhtimise reegleid, vastupidi, eelmine komisjon ideoloogilistel põhjustel ei tahtnud seda paindlikkust kasutada, aga see võimalus oli kogu aeg olema ja nüüd on sotsialistide fraktsioon, eh, toetab täielikult komisjoni praegust otsust, mis võimaldab meil stabiilsuskasvupakti lõpuks ka rakendada ja sobitada see erinevate liikmesriikide olukordadega ja hoida ära sellised poliitilised protsessid, mis viivad majanduskatastroofini, nii nagu see on toimunud viimase paari aasta jooksul ja Peresi raport, mida me just arutasime, mille üle me hakkame kohe hääletama, see nõuab äh, just nimelt praeguste reeglite suuremat läbipaistvust ja nende, nendest kinnipidamist. investeerimisklausel, äh, struktuurireformid selles kontekstis, suurem läbipaistvus, sotsialistide ja demokraatide fraktsioon sooviks natukene täpsustada mõningaid punkte. millist metoodikat kasutab komisjon äh, selleks, et hinnata eelarvepositsiooni liikmesriikides, selleks, et äh, hinnata üle, jooksevkonto ülejääki, kasvuvõimalusi SKT-st ja kui nad hindavad seda äh, kasvu osa SKT-st, siis millist metoodikat kasutab äh, komisjon selleks, et hinnata struktuurireformide lisandväärtust lisaks soovin teada, kuidas kavatseb komisjon arvutada välja oma soovituste mõju lähenemisprotsessidele liikmesriikide, nii et soovin, et te vastaksite nendele, aitäh yes.. Marisa Matias, kaks minutit, palun. suur e aitäh, president kui seda kuulsat stabiilsus- ja kasvupakti vaadata, siis see on olnud tegelikult hävitav meie kodanike jõukusele, majandusele ja seda on rakendatud täiesti läbipaistmatult, mingisugust demokraatiat ei ole olemas ja see on lausa reegliks kujunenud ja nüüd küsiksin komisjonilt. kas komisjon on midagi õppinud? või soovib komisjon veel kord äh, välja mõelda mingeid argumente, äh, mis on jämedas vastuolus faktidega? Äh, kasinusmeetmed, kärped on läbi kukkunud ja nüüd ka kasutatakse võlga ettekäändena Iirimaal on küll kohandamismeetmeid rakendatud, aga tegelikult põhjustas nende probleeme erasektori võlg, mitte riigisektori võlg. kas komisjon on nüüd olem- äh,, valmis analüüsima, kust on tulnud eelarve ülejäägid? see on minu meelest täiesti skandaalne, et kõike ei rakenda kasvu- ja stabiilsuspakti reegleid ühtemoodi, näiteks mida teha nendega, kellel on äh, eelarve ülejääk ül,, eelarve puudujäägi puhul küll karistatakse, aga mikspärast ainult neid riike karistatakse, kes on raskustes? SGP sanktsioonid pole aktsepteeritavad sest äh, need riigid, kellel on eelarve ülejääk olnud, ei ole majanduskasvu ja stabiilsuspakti järgi mitte kunagi vastutusele võetud. kõik terve mõistusega inimesed saavad aru, et kulud ja investeeringud ei ole üks ja sama asi. ettevõtted on liikmesriikides erinevad ja need, need ettevõtted, kes, kes soovivad investeerida, siis nende puhul ei tohiks äh, defitsiiti arvestada. suur tänu, ütleb Raagulaar. Äh, küsimus on delikaatne. kuidas stabiilsus- ja kasvupakti tõlgendada? tekstid on väga keerulised, härra volinik, ma pöördun teie poole, soome keeles ma kahjuks ei suuda seda teha, aga see küsimus näete, suur aitäh, härra volinik, et te kuulate mind nüüd. üks põhjus, miks me küsimuse esitasime, oli see, et äh, me oleme volinik Olli Rehniga lahinguid pidanud selleks, et tõesti äh, stabiilsuse kasvupakti kohaldataks ühtemoodi kõigile ja reeglid oleksid kõigi jaoks ühesugused. kas teie ei arva, et äh, kui reformid kuulutatakse välja, aga neid ei rakendata, et siis ei saa Äh, siis ei saa rääkida, et liikmesriikide äh, vahel on tekkinud võrdsus. suur aitäh ja järgmine kõneleja nõukogu nimel proua Kalnina Lukaševitsa. palun. suur aitäh. president, volinik, austatud parlamendiliikmed ma olen väga tänulik selle eest, et te kutsusite mind siia, et ma saaksin rääkida stabiilsuse kasvupakti rakendamisest ja selle läbipaistvusest. SKP on väga oluline tekst Euroopa Liidu toimimise jaoks, sellega luuakse stabiilne eelarvepoliitika, sätestatakse kindlad reeglid, mis peavad tagama kogu Euroopa Liidus finantsstabiilsuse. kui liikmesriikide eelarveid hinnatakse jätavad need riigid siiski piisavalt liikumisruumi, hingamisruumi ka liikmesriikidele, arvestades nende spetsiifikat. ja seetõttu on vaja sellist sõltumatut analüüsi liikmesriikide majandusolukorra äh, kohta. ja sellest on ka siin räägitud. juba varasematel aruteludel tõstatati see küsimus, siis kui arutati näiteks proua äh, Peresi raportit seoses majandusjuhtimise tõhustamisega. hiljuti on tehtud parandusi selleks, et majanduspoliitikat para-, paremini koordineerida ja mina võin öelda, et uus institutsionaalne ülesehitus tugevdab Euroopa Komisjoni rolli ning uued reeglid tähendavad ka seda, et rohkem läbipaistvust ja vastupi-, vastutust nõutakse ka liikmesriikidelt. kõik need menetlused, mis on läbi viidud, on ligipääsetavad meie veebilehel. nõukogu oma kõnelustes toetub Euroopa Komisjonis sõltumatutele analüüsidele, need on jällegi te, meie äh, talituste äh, prognoosides kirjas, töödokumentides. kui liikmesriigid soovivad teatud diskretsiooni, on see võimalik. muidugi tuleb seisukohad läbi arutada liikmesriikidega ning äh, me nõustume põhimõtteliselt sellega, et, äh, et, et see on vajalik selleks, et tagada stabiilne fiskaalolukord samasugune lähenemine on, äh, on meil omaks võetud ka liigse eelarve defitsiidi puhul, näiteks Prantsusmaa puhul. Euroopa poolaasta kolm prioriteeti on investeeringute lihtsustamine, teiseks struktuurifondide läbiviimine, kolmandaks vastutustundlik fiskaalpoliitika. teisisõnu praegu räägime me ainult ühest vajalikust elemendist, struktuurifondid ja investeeringud on samuti väga tähtsad ning neid on ka toonitatud Europortis, mis äh, kõneles äh, stabiilsuse kasvupakti võimalikust paindlikkusest, paindlikkusest. reeglitesse peab teatud paindlikkus olema sisse kirjutatud ja seda põhimõtet tuleb austada. ja nüüd paari sõnaga ka sellest, milline on stabiilsuse kasvupaktil üldiselt. pakt äh, peaks aitama äh, välja kujundada majandus- ja rahaliidu. Euroopa tippkohtumine kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal valmistas ette Majandus- ja Rahaliidu väljakujundamise kava, millised on need ähm, järgmised sammud, mis tuleb astuda ja siis on pakutud ka soovitusi selleks, et Majandus- ja Rahaliitu lühemas perspektiivis tugevdada äh, ja ettepanekuid, mida teha pis-, pikemas perspektiivis. homme toimub äh, tippkohtumisel selleteemaline arvamuste vahetus ja nõukogu on valmis kõigi osapooltega konstruktiivselt koostööd tegema nagu ma täna juba kõnelesin, kui me rääkisime ülemkogu ettevalmistamisest, siis väga oluline on konvergentsi saavutamine. eurotsooni praegused liikmed võivad ohustada Euroopa Liidu tulevikku ja seetõttu äh, tuleb äh, viie presidendi aruandesse väga tõsiselt suhtuda mina arvan küll, et me suudame leida ühise keele, ühise visiooni Euroopa Liidu tuleviku kohta ja rakendame selle ka ellu. suur tänu. lugupeetud daamid ja härrad, ma palun teid, äh, olge vagusi. ja nüüd ma annan sõna volinikule. ma tänan president, lugupeetud saadik, me jagame parlamendi muret eelarvete jälgimise, läbipaistvuse e, üle ja seda, et on vaja kaasata kõik sidusrühmad ja üldsus tervikuna. jah, mõned asjad saab paremaks muuta, aga ma tahaksin rääkida, mis meil juba olemas on. jah, e, ma räägin kõigepealt läbipaistvusest ja siis lähen edasi analüüsi juurde nagu te teate, eelarve järelevalve komisjonis tugineb prognoosidele, fiskaal- ja majandusprognoosidele, mis eh, me koostame eh, regulaarselt, seda Euroopa Liidu liikmesriikide kohta ja ka Euroopa Liidu tasandil ja kord aastas on meil riikide aruanded, kus me analüüsime põhjalikult majanduslikku olukorda, sealhulgas ka eh, makromajandusliku tasakaalunihete menetluse kohta aruandet, kui see vajalik on. mis puudutab nüüd fiskaaljärelevalvet, siis komisjoni hinnangud tuginevad väga põhjalikule tehnilisele analüüsile, mis koostatakse meie talituste poolt ja needki on avalikud ja kõik tulemused ja andmed on avalikkusele kättesaadavad komisjoni veebilehel. nii et kõik elemendid selleks, et komisjon saaks oma arvutused teha ja analüüsid teha, kõik see materjal on ka avalikkusele kättesaadav. ja see on väga suur hulk informatsiooni ja aitäh, et te tõstatate selle küsimuse ja mul on hea meel öelda, et me kavandame uut avalike dokumentide varianti personaliga ka stabiilsuse kasvupakti kohta ja see on, dokumendi nimi on Vademeekum ja selles Vademeekumis me selgitame põhjalikumalt oma metoodikat, mida me kasutame selleks, et hinnata, kas üks või teine liikmesriik, kellel on ülemäärase eelarve puudujäägi menetlus parasjagu käsil, siis millised sammud ta on astunud, see on tehniline analüüs Eh, mille kolleegium peab heaks kiitma ja kinnitama. hetkel kõik tulemused ja metoodikad, sealhulgas põhjalik informatsioon eh, alt üles ja ülevalt alla menetlused võib leida vastavates dokumentides eh, komisjoni veebilehelt. aga me teame seda, et on vaja edasi asja selgitada ja me oleme otsustuskindlad selles. kui me nüüd vaatame komisjonides otsuste langetamist, siis igasugused otsused, mis tehakse kolleegiumis, on kindlasti poliitilise iseloomuga, aga nad tuginevad sõltumatule analüüsile, faktidel analüüsile ja reeglitele ja selles mõttes komisjon ei saa muuta kolme protsendi eelarve puudujäägi reeglit ja kuuekümne protsendi valitsuse võlakoorma reeglit, eh, mis on stabiilsuse kasvupaktis ette nähtud ja ka aluslepingus ette nähtud, mille eh, järele me ju valvame. ja paindlikkus teatis on lihtsalt tõlgendus, mis annab täiendavaid suuniseid selleks, et stabiilsuse kasvupaktu ellu rakendada, ilma et me muudaksime reegleid jah, eh, kuna väga raske on fakte hinnata ja analüüsi teha, siis stabiilsuse kasvupakti eh, sätted jätavad ka manööverdamisruumi komisjonile otsustamiseks, samuti nõukogule. eesmärgiks on samas tagada läbipaistvus ja prognoositavus ja sellepärast komisjon saab eh, anda edasisi tõlgendusi stabiilsuse kasvupakti sätetele, ilma et ta muudaks või asendaks eeskirju. tugev riigieelarve on väga tähtis selleks, et rahaliit saaks toimida ja väga tähtis ka stabiilseks majanduskasvuks. ja veelgi olulisem on see kõik praegu, kus majanduskasv on naasemas ja tuleb vältida seda, et me kordaksime oma varasemaid vigu. komisjon on järelevalvetsüklit äh, ka äh, täiustanud, kolm kuud ettepoole nihutanud kui varasemal ajal ja me oleme Euroopa Parlamendi ja nõukoguga dialoogis ka niinimetatud äh, äh, six paketi läbivaatamise küsimuses ja kaks pakki läbivaatamise küsimuses. ja lugupeetud saadikud, lõpetuseks komisjon tahab parandada järelevalve raamistikku. meie sooviks on tegeleda selle kõigega üheskoos edasi. suur tänu. ja nüüd fraktsioonide esindajate sõnavõtud ja ma palun, kallid kolleegid, vaikust säilitada ja tahan öelda, et sinise kaardi küsimusi esitada nüüd ei saa ja ka jätame ära vaba mikrofoni vooru. härra Rosati, palun, teil on sõna. suur tänu, proua esimees, lugupeetud volinik jah, stabiilsuskasvupakt on väga oluline selleks, et fiskaaldistsipliini tagada liikmesriikides, aga tänaõhtune arutelu näitab, et nii ei siinse koja liikmed ega ka liikmesriigid ei ole selle rakendamise üle rõõmsad mul on väga hea meel kuulda volinik Kataineni, kes ütleb, et ta lubab, et tõhustab äh, stabiilsuse kasvupakti läbipaistvust ja tõhusust. kuidas olukorda parandada, võiks võib-olla mõelda selle peale, et olemasolevale meetmele, peamisele fiskaaldistsipliini meetmele ehk siis eelarve puudujärgi meetmele lisada veel teisi meetmeid struktuuridefitsiit, eelarvedefitsiit, äh, sellel on oma nõrgad küljed, sellepärast et eelarve puudujääk annab meile ainult lühiajalise ülevaate olukorrast ja see ei ole väga hea meede pikaajalise jätkusuutlikkuse tagamiseks fiskaalpoliitikas. teine asi on see, et eelarve puudujääk sõltub väga tsüklilistest teguritest, ad hoc meetmetest ja samuti poliitilistest meetmetest, mida rakendavad liikmesriikide valitsused. struktuurne defitsiit teisest küljest on aga hoopis teistsugune meede, seda on võimalik jälgida, ta on väärtuslikum ja ta sõltub ka võimalikust väljundist või output'ist, mis on väga, mida on väga raske mõõta ja väga raske ka esitada veenval kujul. ehk siis üks võimalus, kuidas olukorda parandada oleks eh, mitte jälgida võlakoormust, vaid vaadelda seda suhtes SKT-ga, see aitaks tagada fiskaalse jätkusuutlikkuse, aitäh. ma tänan, härra Rosati, järgmisena saab sõna härra Luke, üks minut. lugupeetud daamid ja härrad, ma olen hämmingus eh, eelkõneleja eh, sõnade üle Äh, ja näib nagu tema sõnadest oleks mingid objektiivsed meetodid nagu majandusanalüüs oleks nagu täppisteadus, kus midagi kahe silma vahel ei näe, see ei ole nii ja mina räägin siin teie ees kui endine majandusprofessor alati on väga palju äh, manööverdamisruumi, on võimalik väga erinevaid arve äh, kalibreerida erinevalt et eh, erinevaid meetodeid rakendada, mis ei tarvitse a priori olla õiged või valed. ja siin tahetakse läbipaistvust parandada, aga see on vale lähenemisviis põhimõtteliselt. Eh, jah, stabiilsuse kasvupakti kohaldamine jääb alati eh, läbipaistmatuks, sest see, nii nagu ta praegu on sõnastatud, iseenesest juba ei ole läbipaistev, see pakt ja ainus viis on tagasi tulla selle e- e- elemendi juurde, Maastrichti sätete juurde ja mitte üksteise võlgu toetada. Is... ma tänan ja järgmine härra Brioa, üks minut. Oui, mesdames et messieurs, le pacte de stabilité de croissance. jah, stabiilsus ja öö, äh, majanduskasvu pakt on tegelikult äh, läbi kukkunud, meil peaks olema uus pakt, mis on suunatud tõesti majanduskasvule ja stabiilsusele. meil on praegu äh, kärpeid tehtud, need on ainult liikmesriikide olukorra keerulisemaks teinud ja äh, see ei võimalda majandustegevust elavdada seetõttu me nõuame, et äh, stabiilse majanduspakti äh, või kasvupakti äh, rakendataks läbipaistvalt. tegelikult on see tühine, see pakt, Kreeka kogemused on näidanud seda, see tegelikult lähtub valedest eeldustest. nimelt majanduse elavdamine sõltub kärbetest, karmuspoliitikast. ei ja teiseks eeldatakse, et seda poliitikat on võimalik kõikidele liikmesriikidele ühtemoodi rakendada eelarvereeglid, raama, raamatupidamisreeglid, eh, kuidas anda kahekümne kaheksale liikmesriigile natukenegi eh, hingamisruumi, et nad saaksid kriisist läbi, eh, välja tulla? majanduskasv sõltub radikaalsest muutusest. järgmine kõneleja on härra Marias, teil on üks minut kõneaega, palun suur tänu, proua juhataja, ECOFIN rakendab kasvu- ja stabiilsuspaketti topeltstandardite kohaselt. Saksamaa ja Prantsusmaa puhul pööratakse pilk ära, nendel lubatakse reegleid rikkuda, aga väikeste riikide puhul, näiteks nagu Kreeka, surub Ecofin peale väga karme kasinusmeetmeid ja vägivaldset eelarve kohandamist, mis inimesi lihtsalt vaesestab. viis aastat on Kreeka olnud troika öö, äh, kägistada ja stabiilsus ja kasvupakt on ebademokraatlik vahend, mida kasutatakse selleks, et kontrollida liikmesriike. kui äh, Kreeka tahab vabaneda äh, selle programmi alt, äh, siis peab ta saama tagasi ka sõjakahjude hüvitised ning sõja ajal antud võlad me räägime siin saja kuuekümne kahest miljonist eurost pluss intressist, sest et eh, Kreeka on sel, selle asjade puhul võlausaldaja. järgmisena härra Buonanno, üks minut, palun, härra Buonanno. suur tänu. suur tänu, proua juhataja mulle tundub, et äh, ma olen siin kuskil mingis lokaalis, mitte parlamendikojas, äh, Euroopa Parlamendi kõrges kojas. Äh, proua juhataja, ma tahtsin lihtsalt öelda, et selle asemel, et vaatamata sellele, et siin on selline lärm saalis, tahtsin ma härra Katanjanile öelda, et teate, kui te töötaksite erafirmas, oleks ammu lahti lastud kui te oleksite selliseid tulemusi näidanud, äh, nagu te näitate praegu siin proua Junckeri all või äh, proua Mogherini oleks ka ammu vallandatud, aga tal pole muidugi selle aruteluga mitte midagi pistmist. on üritatud äh, reeglitest vabaneda üle terve maailma, Euroopa teeb teistpidi minu poeg on kaheteistkümne aastane ja tema saab ka aru, et me peaksime tegelikult tegema nii nagu edukad ameeriklased, mitte nagu äh, eurooplased, me oleme poliitiline ja majanduslik kääbus, aitame ainult hargmaiseid ettevõtteid. ainus stabiilsuse kasvupakt, mis Euroopal peaks olema, oleks stabiilsus ja kasvupakt äh, Äh, legaalseks äh, sisserändeks, kui meil oleks kolm protsenti äh, sisserännanuid, kes tulevad siia legaalselt, oleks probleemid lahendatud, praegune Euroopa ei lahenda üldse mitte midagi, ei suudagi seda teha, järgmisena saab sõna härra volinik, palun, volinik Katainen. suur tänu, proua juhataja suur tänu selle väga elava arutelu eest, täna kõlasid siin kõikvõimalikud seisukohad viimane kõneleja ütles, et ei peakski olema üldse mitte mingisuguseid reegleid äh, majanduse jaoks ja siis on neid, kes ütlevad, et meie reeglid on olnud äh, liiga lõdvad ja et neid tuleks karmistada. või et meie reeglid peaksid olema mõneti karmimad. aga tänane äh, arutelu teema oli tegelikult stabiilsuse ja kasvu pakti rakendamise puhul läbipaistvus. teema on väga oluline. läbipaistvus on tähtis teema väga paljud ütlesid, et äh, reeglid ei ole olnud piisavalt läbipaistvad seni ja et äh, sellega kaasneb terve rida küsimusi reeglite tõlgendamise kohta, et kas neid on üldse tõlgendatud õigesti. mõned on öelnud, et äh, komisjoni tõlgendus on olnud liiga vabameelne, et oleks olnud vaja rangemat, teised ütlevad risti vastupidi ja sellepärast peamegi võtma luubi alla läbipaistvuse. kõik peavad aru saama sellest, mida reeglid tähendavad. kui on mingisugune ebaselgus selle kohta, mida reeglid tähendavad, siis tegelikult äh, reeglid satuvadki kriitika alla erinevatest suundadest loomulikult äh, praegu me keskendume viie Euroopa presidendi aruand-, äh, raportile ja küsime enda käest äh, selles kontekstis, et kuidas Euroopa reeglite kogu parandada, aga ma isiklikult ütleksin, et enamalt jaolt me peaksime keskenduma tänaste reeglite rakendamisele nagu ma ütlesin juba varem, on komisjon tõlgendanud tänast stabiilsuse kasvupakti väga paindlikult kuid siiski niimoodi, et äh, oleks äh, selge see, et me oleme jäänud stabiilsuse kasvupakti reeglite juurde. üks äh, teemasid, aga millele me ei ole nii palju tähelepanu pööranud seni, on meie majanduse struktuurne pool. me ei räägi siin mitte ainult defitsiidist või võlamäärast, vaid ka meie struktuuride äh, tugevustest ja nõrkustest räägime me siin ja sellepärast tahaksin, et me keskenduksime rohkem oma majanduste struktuursele probleemile. vaatame neid riike, kes on tänastes raskustes ja me näeme, et nende probleemid on olnud tegelikult iseloomult mitte tsüklilised, vaid struktuursed ja sellepärast peaks olema stabiilsus- ja kasvupakett Äh, mitte ainult reeglite kogu, äh, mis äh, keskendub ainult defitsiidile, et kas defitsiit on null koma kaks protsenti kõrgem või madalam, vaid see on instrument, mis peaks, peaks tähelepanu pöörama ka meie majanduse struktuursele poolele. proua juhataja, ma tahaksin veel kord tänada teid elava ja väga hea arutelu eest. tegemist ei ole kindlasti viimase korraga, kus me sellest räägime ja ega ei peakski olema, sest et me peame edasi arendama Euroopa lõimumisprotsessi ning äh, meie eelarve ja majandusreegleid edasi arendama. suur tänu, härra volinik! järgmisena annan sõna Kalina Lukaševitšale, teil on samuti kaks minutit kõneaega. Teil on tõesti ainult kaks minutit kõneaega. komissar Kungs, kodade äh, deputaadid aitäh, lugupeetud saadikud, mul on väga hea meel selle tänase arutelu eest. see arutelu näitas, kui oluline on meil jõud vaja jõuda selleni, et kogu Euroopas valitseks stabiilsus, meil on vaja jätkusuutlikkust ja seeläbi on meil vaja saavutada tööhõive Euroopa Liidus ja äh, Äh, aastatepikkuse äh, seisaku järel on Euroopas vaja jällegi majanduskasvu ja selleks, et seda tagada, äh, peame me üheaegselt ellu rakendama oma kolme prioriteeri. me peame läbi viima struktuurireforme, tegema investeeringuid, edendama ettevõtlusvaimu, stabiilsus ja ma ei ole nõus sellega, et stabiilsus ja majanduskasvu pakt on läbi kukkunud. viie presidendi aruanne, mida me täna arutame, kinnitab seda samuti Äh, äh, äh, seal rõhutatakse samuti, et jätkusuutlikkus ja finantssektori usaldusväärsus on olulised. väga oluline on, et stabiilsus- ja majanduskasvu pakt mängiks olulist rolli usalduse kasvatamisel. me peame pöörama tähelepanu nendele finantsriskidele, mis meid ähvardavad ja selleks, et seda teha, peab täitma mõningaid tingimusi, meil on vaja saavutada majanduste lähendamine, meil on vaja integreerida finantsturud ja finantsreeglitest tuleb kinni pidada minu arvates on äärmiselt oluline, et liikmesriigid on valis äh, ka, valmis ka tihedamaks integratsiooniks ja tahaksin veel kord rõhutada, et ta tingimata on vajalik äh, poliitilist äh, vastutust edendada ning tugevdada ning selleks, et seda eesmärki saavutada, tuleb meil tihedamini kaasata liikmesriikide parlamenti, samuti Euroopa Parlamenti ja sotsiaalpartnereid see tähendab seda, et meil on ühiselt vaja kõigil väga palju ära teha, lugupeetud parlamendisaadikud, äh, selle arutelu lõpetuseks, äh, mis on viimane arutelu Läti eesistumise ajal siin Euroopa Parlamendis, tahaksin teid kogu südamest tänada meie viljaka koostöö eest, arutelude eest, mis me ta siin ühiselt oleme pidanud äh, ning nende järelduste ja otsuste eest, mida me ühiselt Euroopa Liidu tuleviku kohta oleme langetanud. suur aitäh! köszönöm államtitkár asszony én is köszönöm önnek azt a sok sok vitát amit egy. suur tänu proua minister ja suur tänu selle arutelu eest kallid kolleegid ma läheksin nüüd edasi järgmise